toimub homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on Lähen nüüd üle poola keelele, järgmine eh, päevakorrapunkt on Safe Harbori kokkulepe tulevik riikliku julgeolekuagentuuri jälgimistegevuse kontekstis. Light of NSA fair. Uh, I'd like to inform you colleagues that uh, sooviksin teile öelda, kolleegid, et see arutelu ei luba sinise kaardi menetlust sellega seoses eh, teie soovid küsimusi esitada, ei, teie soovi küsimusi esitada ei võeta vastu järgmisena saab äh, sõna nõukogu nimel härra Kurkulas, palun, teil on sõna. lugupeetud parlamendiliikmed, president, viimase poole aasta jooksul on, äh, oleme kuulnud väga murettekitavaid äh, paljastusi meedia <clears throat> infot äh, Eh, mis puudutavad eh, Euroopa kodanike isikuandmeid ja eraelu. Eh, jälgimisprogrammi, mille viisid läbi NSA liikmed, on loomulikult tekitanud väga palju muret. Euroopa institutsioonid on vastanud erinevatel viisidel neile süüdistustele loomulikult äh, on parlament kokku kukkunud oma uurimiskomisjoni, mis varsti esitab oma raporti. samuti on kokku pandud ajutine töörühm Ameerika Ühendriikide Euroopa Liidu vahel, mis peab üle vaatama Ameerika Ühendriikide luuretegevuse, mis puudutab kodanikke, kes elavad Euroopa Liidus <clears throat> Euroopa Kom-, mm, esitas vastava raporti kahekümnendal novembril eh, kaks tuhat kolmteist. samuti esitati novembris eh, teatis eh, Euroopa USA vahelise andmevahetuse vastu usalduse taastamise kohta, samuti tõstatati konkreetselt safe harbori küsimus. see on komisjonipoolne teema, sest see on tegu komisjoni otsusega. komisjon esitas tihti, hiljuti omapoolse teatise, mis oli suunatud parlamendile ja nõukogule eh, Safe Harbori otsuse kohta. esimene samm, esimese sammuna on komisjon eh, planeerinud selle raporti põhjaliku analüüsi erinevate liikmesriikide esindajatega artikkel kolmekümne ühe komitees. see on Safe Harbori skeemi toimimise uus öö, ülevaatamine ning öö, see peab tähendama ka avatud konsultatsiooni nõukogu ja parlamendi vahel. Euroopa öö, Liidu töörühm näitab, et praegusel hetkel tegutsetakse eh, õiguslikul alusel, mis lubab eh, laiapõhjalist isikuandmete kogumist ja analüüsi, mis edastatakse Ameerika Ühendriikidele või mida töödeldakse ettevõtete poolt, mis asuvad Ameerika Ühendriikides. Safe Harbori otsus tähendab eh, seda, et eraelu puutumatuse põhimõttest võidetakse mööda vaadata, kui seda nõuab äh, avalik huvi äh, või äh, riigi julgeolek. komisjon ütleb oma teatises, et kuigi erandlik amet, amet äh, andmete töötlus on et küll ette nähtud ha- safe harbori äh, kokkuleppes eh, on eh, siiski see seotud eelkõige eh, kaubandussuhetes ja praeguseid probleeme polnud võimalik ette näha, kui Safe Harbori lepe sõlmiti. Kom-, komisjoni teatises tehti kolmteist ettepanekut, et Safe Harbori toimimist parandada, mis puudutab Ameerika Ühendriikide ligipääsu andmetele, mis Safe Harbori raames edastatakse, siis äh, on siin võimalik mainida kolme elementi. kõigepealt proportsionaalsuse ja vajaduspõhisuse printsiip, neid tuleb, seda tuleb respekteerida. see tähendab äh, see, ähm, seda, et tuleb äh, kokku leppida, mis on vajalik ja proportsionaalne äh, eriti riikliku julgeoleku kaitsel. see tähendab ka seda, et üritatakse erinevat kohtlemist, võetakse arvesse erinevat kohtlemist Euroopa Liidu kodanike ja mitte Ameerika Ühendriikide kodanike vahel. samuti mõningad Äh, äh, mõningad kaitseklauslid, mis on ette nähtud Ameerika äh, seadustes, on ette mõeldud ainult Ameerika kodanikele. nõukogu on juba väljendanud tugevat toetust komisjoni poolsetele ettepanekutele. tuleb nõuda võrdset kohtum-, koht-, kohtlemist Ameerika ja Euroopa kodanike vahel ning samuti Euroopa kodanike eraeluliste andmete kaitsmist, nagu seda tehakse Ameerika kodanike puhul, samuti tuleb eh, nõuda, et andmeid kogutakse proportsionaalsusest lähtudes. nagu te teate, Ameerika Ühendriikides praegusel hetkel vaadatakse üle jälgimisprogramme ning me loodame, et eh, meie poolt eh, tõstatatud küsimusi võetakse arvesse kolm punkt, kolmas punkt, mille tõstatas komisjon, on vajadus suurema läbipaistvuse üle eh, se, eh, selle kohta, millistel alustel Ameerika ettevõtetele Safe Harbori raames eh, andmeid edastatakse. ning president Obama poolt Ehm, loodud ajutine komisjon on loonud mitmed ettepanekud, mis liiguvad samuti samas suunas. komisjon kavatseb äh, jätkata oma kontaktide loomist Ameerika Ühendriikidega, et ehm, viidata ka ühtlasi vajakajäämistele, mis selles dokumendis on tuvastatud. kuigi endiselt välja, äh, suureks väljakutseks on NSA äh, luure tegevuse läbiviimine, on samuti ka vaja üle vaadata, kuidas safe harbori süsteem tegelikult toimib. meie leiame, et nii on õige edasi liikuda. Safe harbor on komisjonipoolne otsus, mille aluseks on üheksakümne viie aasta äh, andmekaitse direktiiv ning komisjoni pädevuses on nüüd, mitte nõukogu pädevuses, äh, kas parandada, äh, kehtestutuks muuta või et edasi kasutada seda otsust. praegusel hetkel on väga olulised küsimused äh, luubi all. ühest küljest kõik see, mis puudutab andmekogumist äh, kolmanda riigi poolt, äh, mis on juhide tõttu meie kõige olulisem strateegiline partner. teisest küljest tuleb kasutusele võtta kõik meetmed selleks, et kaitsta kodanikke Euroopa Liidus. me saame need küsimused lahendada ainult dialoogi abil ning äh, kasutades võimalusi äh, uusi arutelusid läbi viia ning äh, toetada komisjoni tegevust konstruktiivse dialoogi läbiviimisel Ameerika Ühendriikide esindajatega. suur tänu teile tähelepanu eest! Thank you very much, Mr Minister. suur tänu teile ja nüüd saab sõna proua Reding mis on madam Reding? proua Reding, palun. aitäh, ähm, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, meil on olnud võimalus arutada NSA paljastuste üle juba mitmel korral nii siin kojas kui ka äh, liibe komisjonis. kõik need mõttevahetused on olnud väga kasulikud ning äh, ootan suure huviga liibe uurimiskomisjoni kokkuvõtteid. me peame rääkima ühel häälel oma USA partneritega ning tagama, et andmekaitse küsimust käsitletakse korrektselt USA arutelus. USA ametivõimudega oleme mitmel korral kohtunud, selle parlamendi delegatsioon on USA-d külastanud ja nendepoolse ekspertrühmaga kohtunud, kõik see on meie muresid rõhutanud veelgi, me oleme komisjoni ja parlamendi poolt rääkinud ühel häälel ja väga oluline on see, et ka USA-s seda niimoodi nähti ja USA-s mõisteti ka, et me peame uuesti üles ehitama usalduse Atlandi-ülestes suhetes ja andmesides. kahjuks see usaldus on kõikuma löönud. nagu eesistuja juba ütles, on Safe Harbor oluline lepe selles kontekstis see on komisjoni vastutusalas olev lepe ja see käsitleb äh, info edastamist Euroopa ettevõtetelt USA ettevõtetele ning selle eesmärk oli kaitsta meie õigusi kõikjal vastavalt Euroopa Liidu standarditele, samas eh, tagades eh, ka ettevõtetele eh, neid eeliseid, mis tulenevad info edastamisest, kuid puudustest nüüd komisjon tegeleb nendega, nagu Euroopa Parlament meilt palus, oleme analüüsinud Safe Harbori lepet ning kahekümne seitsmendal novembril avaldasime selle analüüsi. me olime selles analüüsis väga konkreetsed selles küsimuses, et Safe Harbori lepe ei ole alati väga turvaline. läbipaistmatuse äh, tõttu ning äh, Safe Harbori leppe USA poolse rakendamise tõttu ei äh, Äh, ole mõned ettevõtted kooskõlas nende reeglitega ja see mõjutab äh, eraisikute õigusi ja võib luua äh, konkurentsieelise nendele ettevõtetele võrreldes Euroopa ettevõtetega, kes toimivad samadel turgudel. samuti võtame väga tõsiselt arvesse ka riske, mida kujut-, kujutab endast eh, info edastamine ja mis võimaldab eh, USA eh, poolt NSA-l ligi pääseda isikuandmetele. USA poolelt tuleb ehm, kinni pidada proportsionaalsuse põhimõttest, kuid suurte infokoguste edastamine igasugustele ametivõimudele ei ole ei proportsionaalne ega ka vajalik ja ma olin äh, väga selge oma sõnavõtus ja ütlesin USA partneritele, et selle küsimusega tuleb tegeleda selleks, äh, et safe harbori skeem võiks jätkuda USA andmesubjektidel peab olema selgus ja nad peavad olema kindlad, et Euroopa andmesubjektid peavad olema kindlad, et kui nende andmed saadetakse USA-sse, siis NSA seda ei jälgi. Safe Harbori leppe eesmärk oli tagada Euroopa Liidu andmesubjektidele kõrgem kaitsetase kui see, mis on USA-s, selleks et Euroopa standarditest seal kinni peetaks. Safe Harbor on Euroopa Liidu andmekaitse standardi saareke USA-s. nõukogu komisjoni teatis Safe Harbori toimimise kohta toob välja kolmteist põhipunkti, mis on vajalikud selleks, et andme kaitse saaks jätkuda vastavalt Euroopa Liidu standarditele ja komisjon tegi konkreetseid soovitusi neljas valdkonnas, kus tuleb teha edusamme USA poolt läbipaistvus, kaebuste esitamise võimalus, tõhus rakendamine ja ligipääsu piiramine ametivõimudele Nende kolmeteistkümne põhipunkti äh, põhjal on nüüd USA poolel võimalus omalt poolt tegutseda ja ma loodan, et nad parandavad seda skeemi. esimene kohtumine USA ametivõimudega leiab aset Brüsselis äh, peagi. USA kaubanduskotta ja föderaalne kaubanduskomisjon, kellega ma olen samuti põhjalikult seda küsimust arutanud, peaksid parandama Safe Harbori leppe rakendamist ja riiklik julgeolekuerand selles leppes peab olema väga kitsalt rakendatav selleks, et tagada, et seda kasutatakse ainult juhtudel, kui see on tõesti vajalik ja proportsionaalne vastavalt kehtestatud standarditele. komisjoni teatis äh, USA Euroopa Liidu andmevoogude usalduse ülesehitamisele. seda tuleb äh, veel kohandada ning äh, peagi ka rakendama hakata. me vaatame Safe Harbori toimimise läbi vastavalt nende soovituste elluviimisele see laiem läbivaatamisprotsess peaks kaasama ka avalikke konsultatsioone ning vastavat arutelu Euroopa Parlamendis. lugupeetud parlamendisaadikud, Safe Harbori turvalisemaks muutmine ei peaks aga juhtima meie tähelepanu eemale andmekaitsereformist, tugev õigusraamistik selgete reeglitega, mis oleksid ka rakendatavad andmete edastamisel ja protsessimisel on rohkem kui kunagi varem vajalik. see tagab andmesubjektidele kindluse ja kaitse ja ka ettevõtetele. seega tahan õnnitleda neid siin kojas, kes on andmekaitsereformi kallal põhjalikku tööd teinud. parlament võttis tugeva teksti vastu, mis väljendab selgelt Euroopa Liidu otsusekindlust. me peame koos avaldama survet nõukogule, et nende poolt tööd kiirendataks, nii et läbirääkimised saaksid alata ja kokkulepe saaks sõlmitud vastavalt ülemkogu järeldustele ja ma olen väga tänulik Kreeka eesistujale, et järgmisel nädalal toimub mitteametlik nõukogu kohtumine, mis ähm, käsitleb ka seda küsimust. aitäh, proua Reding ja enne kui alustame arutelu, tuletan kolleegidele veel kord meelde, et selle arutelu käigus ei ole ette nähtud ei äh, sinise kaardi küsimusi ega ka vaba mikrofoni vooru ja arutelu on piiratud ainult äh, ühe esindajaga iga fraktsiooni kohta, nii et äh, palun nüüd äh, Rahvapartei esindaja Manfred Weber, kolm minutit. lugupeetud äh, asepresident, lugupeetud komisjoni asepresident, lugupeetud nõukogu esindajad, tänane arutelu peaks näitama, et me peame selle teemaga edasi tegelema. Euroopa Parlamendina soovime me, et NSA äh, arutelu jääks äh, endiselt kestma, et äh, me hoolitseme oma kodanike huvide eest. selge on see, et et äh, paljud meist ei kujutanud ette, kui mm, palju äh, me, meid äh, spioneeriti, sealt tulid juba võrdlused Hiina ja Venemaaga, aga Ameerika puhul on ju tegemist liitlaste ja sõpradega, nii et me peame paika panema, kuidas me üksteisega ümber käime. nii et ma tahan äh, voli, tänada volinikku, kes Washingtonis leidis väga selge sõnad meie mõtete väljendamiseks ning äh, ma loodan, et meie liikmesriigid samuti avaldavad survet äh, USA-le ja et see mõjub. me peame me peame kehtestama standardid, me peame tegelema õigusloomelise tööga ja seetõttu me peame üles ütlema äh, andmekaitselepingu, meil on vaja avaldada Washingtonile survet, avaldada survet meie partneritele, sellepärast et küsimuse all on see, kas USA on Ähm, turvaline paik meie andmetele või ei ole enam seda. Äh, andmekaitseleping on äh, siseturu jaoks äärmiselt oluline. üksteise andmekaitsestandardite äh, austamine on oluline ja seni on USA standarditest piisanud selleks, et anda juurdepääs Euroopa turule. me praegu ähm, tegeleme andmekaitsega ja me ei, kui me andmekaitselepinguga, eh, andmekaitselepingut üle ei vaata, siis on meil võimalik ainult poolikult tagada andmekaitse. me peame seetõttu üle vaatama selle, et eh, kõik ähm, käiks Euroopa lepingute ja reeglite järgi, sellepärast me peame andmekaitselepingu läbi vaatama eh, me näeme järgnevatel aastatel, et digiteerimine muudab meie elu väga palju ning äh, me tahame andmekaitselepingu üles öelda ka sellepärast, et me loodame, et Washington mõistab, et me võtame Äh, seda tõsiselt, me võtame tõsiselt partnerluse muutmist, et me võtame tõsiselt seda, et Washington peab muutma oma lähenemist, peab äh, mõt-, muutma mõtlemist ning äh, et me ei aktsepteeri seda, et kodanik, et on esimese ja teise järgu kodanikke, esimese ja teise järgu tarbijaid, et eristatakse ameeriklaste, tehakse vahet ameeriklaste ja eurooplaste vahel ning ma tahaksin ähm, toetada ka seda, et Euroopa, et me nõuaks Euroopa kodanike, Euroopa firmade jaoks äh, Ameerikas kohtuse pöördumise võimalusi, seda peab Ameerika mõistma. Euroopa Rahvapartei soovib äh, tihedat partnerlust äh, USA-ga ja andmekaitselepingu ülesütlemisega loom-, teeksime me vee, tee vabaks selleks, et panna see partnerlus uutele alustele, mis on selle väärilised, aitäh. Uh, aitäh, härra Weber ja nüüd sotsialistide, sotsiaaldemokraatide nimel härra Claude Moraes. kolm minutit lugupeetud äh, juhataja, pärast seda kõnet äh, peaksin ütlema, et äh, parlamendi uuringul on teatud sümboolne väärtus ja see, seda kehastabki eh, just eh, Safe Harbori lepe, see hõlmab erinevaid aspekte, nii et tegemist on nii praktilise kui sümboolse ehm, ehm, leppega, mis kujutab endast ehm, neid probleeme, mis on Euroopa Liidu ja USA vahel ning see kujutab ka endast ka neid probleeme, mida me peame eh, lahendama see on sümboolne ka selle ülesande puhul, mis on meie juurdlusel ja mm, koos variraportööridega, kes siin istuvad, oleme äh, koostanud töödokumendi ja teinud äh, rasket tööd viimastel kuudel. soovitus äh, peatada Safe Harbori lepe kuni kinnituseni, et meil on Äh, mehhanism, mis tagab andmekaitse ja isikukaitse. Äh, ma arvan, et siin öeldi väga õigesti, et äh, meil ei saa olla esimese ega teise kategooria kodanikke. me rääkisime siin nõrkadest punktidest ja infopuudusest, mida me oleme näinud selles juurdluses, et ette võtted ei rakenda äh, föderaalse kaubanduskomisjoni reegleid ega taga Euroopa kodanikele kaebamise võimalust ega ka mitte ettevõtetele. Need, nende kohta on meil tõendeid. Äh, Euroopa Liidu kodanike andmeid saadetakse USA-le väga vähese kaitsega ning me teame, et USA-l on madalamad andmekaitsestandardid kui Euroopa Liidus Safe Harbor ei paku Euroopa Liidu kodanikele mingisugust äh, kaitset äh, NSA eest või Patriot Acti eest ja me peame komisjonilt paluma kaaluda seda järelevalvet Safe Harbori rikkumisena. komisjon on juba tunnustanud tõsiseid puudujääke Safe Harboris ja tulnud välja kolmeteistkümne soovitusega, millest aga ei pruugi piisata ja mingisuguseid konkreetseid kohustusi ei ole USA-l neid tõsiselt võtta, nii et ma tahaksin komisjonile öelda, et me räägime ühel häälel Washingtoniga, kuid me peame käsitlemas Safe Harborit kui osa, praktilist osa sellest juurdlusest, et luua uuesti usaldust USA ja Euroopa Liidu vahel ning seni, kuni see ei ole tehtud, siis ei saa see lepe olla äh, sisuline. palun, äh, proua äh, Sofi Intvelt liberaalide nimel. aitäh, aitäh aitäh, volinik, nende sõnade ja nüüd selle ettepaneku eest. see on kõik väga hea, kuid sellest ei piisa. me oleme juba mitu aastat olnud teadlikud juba enne neid paljastusi, et safe harbor ei ole piisav ja et see ei taga mingisugust kaitset ainult Euroopa kodanikele, vaid tagab ainult õigusettekäändeid nendele ettevõtetele, kes protsessivad andmeid ja me ei tahtnud nendele ettevõtetele, kes on kahe jurisdiktsiooni vahel, mingisuguseid probleeme tekitada, me oleme seda olukorda talunud mitmete aastate jooksul ja me palusime komisjonil ikka ja jälle tulla välja lahendusega, kuid komisjon ei tegutsenud ja see kuulus safe harbori hindamine tegemist ei ole ju iseenesest isegi mitte leppega, siis see leidis aset kaks aastat pärast tähtaega. miks anda siis veel rohkem aega USA-le ja komisjonile lahenduse leidmiseks? me teame, milles on probleem, me teame, et see lepe ei toimi ja samuti ma olen ka ettevõtete suhtes kannatamatuks muutunud, sellepärast et paljude aastate jooksul kannatasime selle olukorra alla ja mida ettevõtted on omalt poolt teinud, nad on loonud suure lobi selleks, et alandada andmekaitsestandardeid. mina omalt poolt teen ettepaneku peatada Safe Harbori lepe juba täna ja võib-olla see loeb, loob vajaliku öö, olukorra, kus ettevõtted USA ja komisjon hakkavad töötama tõsise lahenduse kallal, sellepärast et öö, meie koda ja Euroopa Komisjon peavad hakkama seisma Euroopa kodanike õiguste eest, sellepärast et äh, see peaks olema olulisem kui rahvusvahelised suhted ning isegi olulisem kui ettevõtete huvid ning mina olen liberaal, kuid ma pean nüüd ütlema, et Äh, ettevõtted peavad vastutama hakkama, nii et äh, volinik, ma loodan, et komisjon peatab Safe Harbor leppe juba praegu ja tagab selle, et meil on peagi siin olemas vajalik lahendus veel enne valimisi. Now... suur tänu ning nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna härra Albrecht äh, Roheliste nimel, palun, teil on sõna. suur tänu teile, kallis volinik, minister Edward Snowdeni paljastused näitavad, et meil on vaja isiklike andmete paremat kaitset. see, kuidas suur andmed ähm, äri äh, ründab meie eraelu ning äh, analüüsib meie eraelu, on äh, skandaalne, kuid miljonid kodanikud, tarbijad kaib-, kaebavad selle üle ajavahelikult, kuid hoolimata sellest ei ole ükski Euroopa Liidu valitsus midagi teinud selleks, et selle lõpp, lõpp peale teha selle asemel eh, Erich Schmidt, Google'i häälekandja, eh, ütleb, et eraelu on anomaalia ning ütleb, et sellele tuleb head aega öelda. Ameerika Ühendriikide internetikompaniid Silicon Valley's tegid edukat lobitööd igasuguse katse vastu nende andmekogumist eh, Washingtoni poolt piirata. Euroopas on nende võim väiksem kuid samas eh, eh, Safe Harbori otsusega on nad tugevalt suutnud mõjutada Euroopa eh, juhtimist. meil on võimalus seda peatada, Euroopa Parlamendil on see võimalus olemas, oleme nõudnud ühtse Euroopa andmekaitseseaduse vastuvõtmist juba kaks aastat. samas meie kolleegid ministrite nõukogus lihtsalt tiirutasid ja tiirutasid ja venitasid arutelusid pikemaks, ilma et nad oleks üritanud eh, teha midagi selleks, et luua eh, andmekaitseraamistik. suur eh, andme Eh, kaubandus eh, Silicon Valley's ütleb selle peale aitäh, samas kui Euroopa kodanikud eh, ja tarbijad usu, kaotavad usu valitsustusse meie nende kõige olulisemaid õigusi kaitsta. kallid kolleegid, kui me seda ei peata, kui Euroopa kodanikke juhivad Ameerika ettevõtted kui me oma, võtame vastu andmekaitse regulatsiooni, Eh, siis eh, me mitte ainult ei kaota ainult Euroopa Liidu suveräänsuse, vaid ka valijad, kes jäävad ehm, koju, sest nad ei usu, et me suudame nende huve ja õigusi kuidagi kaitsta. suur tänu, nüüd saab sõna, saab sõna proua Kornelia Ernst ühtse Euroopa ühtsete vasakpoolsete nimel. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, kui millised nagu peaksid meie suhted USA-ga edaspidi olema, kas äh, me tahame olla äh, suveräänsed partnerid USA-ga või, ja ka siis kaitsta oma õigusi või me äh, mängime jälle seda mängu, et suur vend on hea, mille üle naerab kogu Ameerika. loomulikult põhimõtteliselt on tegemist väga hea asjaga, aga tegelikkuses on teel te,, tegemist täieliku farsiga, juba Patriot Act muutis selle täielikuks farsiks ja tegemist on hambutu tiigriga. Ehm, ja mitte midagi ei ole võimalik selle rikkumise vastu teha, ei ole mitte mingit äh, läbipaistvat kontrolli, ei ole võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid. Mm, võib-olla on asi hästi mõeldud, aga mm, sellest ei piisa, meil on vaja kõrgeid andmekaitsestandardeid, mis oleksid kõigi ettevõtete jaoks kohustuslikud, meil on vaja tõhusat ja läbipaistvat kontrollisüsteemi. ükskõik, kas me nimetame seda äh, lepingut safe harbor lepinguks või üks, või millekski muuks, meil peavad olema äh, reeglid paika pandud ja mida kauem USA blokeerib selle lepingu arendamist, sest sellega ta ju tegeleb ja me ei liigu mitte sentimeetritki edasi. USA peab sellise käitumise lõpetama, peab lõpetama miljonite Euroopa kodanike tagant nuhkimise. me põhimõtteliselt ei kehti mingid reeglid meie jaoks ja meid ei tohi niimoodi äh, kohelda äh, seda lepingut äh, on võimalik üles öelda, kui seda ellu ei rakendata vastavalt sellele lepingu tekstile. ma loodan, et, ma ootan, et äh, komisjon vastavalt sellele ka tegutseb, võttes arvesse meie viiesaja miljoni kodaniku huve. Ähm, Savela for järgmisena saab sõna eh, äh, Nikit Savela ECR-ist. ma nüüd olen provokatiivne. tulgem ta päris elu juurde tagasi. liikmesriikide valitsused ning nende julgeolekuametid, eh, nende eesmärk on kodanike heaolu kaitsta. peame arvesse võtma, et põhjus, eh, miks meil on selline kõrgetasemeline julgeolek, eh, julgeolekutase Euroopas ja Ameerika Ühendriikides on julgeolekumeetmete pärast. ma ei ütle kuidagi seda, et põhiõigusi tuleks kuidagi kahtluse alla seada. Need äh, programmid just garanteerivad vastupidist, nad kaitsevad kodanikke, nende äh, eraelu andmeid. ma sooviksin teile meenutada äh, terrorirünnakut Bostonis, Bostoni maratoni ajal kui seal poleks äh, olnud jälgimiskaamerad, äh, siis poleks terroriste kunagi tuvastatud. Euroopa on äh, eeskujulik parlamentaarne demokraatia, me ei tohiks oma see, see, et me ei tohiks seda unustada, kui te unust-, kui me tegeleme luureküsimustega, mis garanteerivad meie kodanike julgeolekut, aitäh, suur tänu. Eh, proua Tsavela ning eh, sooviksin meenutada proua Intveldile, et sinise kaardi küsimusi esitada ei saa ning eh, viimasena saab sõna Martin Ehrenhauser. Teil on minut kõneaega. aitäh. ma mäletan väga hästi üheksakümnendaid aastaid. toona internetis, e, internet hakkas mängima suurt osa turustamises ja nüüd äh, on äh, tekkinud ka vastuliikumine. tegemist oli toona utoopiaga ja tegelikult ei ole toonasest utoopiast mitte midagi ähm, üle jäänud ja ma pean ütlema, et kõik need kaitsemehhanismid, mis meil on, näiteks ka safe harbor leping ei toimi üldse, et äh, NSA skandaali uurimine ei äh,, ei toimi, et reforme ei õnnestu ellu viia ja osaliselt nõukogu ja osaliselt komisjon blokeerivad neid. meil on vaja Euroopa tegevuskava, meil on vaja reforme, mis põhi, mis puudutaks interneti andmekaitset, internetimajandust ja salateenistuste üle teostatavat demokraatlikku kontrolli. kui me seda ei saa, siis pole sellel, mida me täna räägime, ka mingit mõtet ja meil ei ole vaja neid reforme arvan, mitte homme, vaid täna, aitäh. suur tänu. palun proua asepresident Reding, tõmmake otsad kokku sellel arutelul. lugupeetud president, kallid parlamendiliikmed, olen kuulanud hoolega teie sõnumit. Te olete loomulikult aru saanud ka sellest, et nagu Euroopa Parlament seda nõudis, oleme me analüüsinud safe harbori režiimi ning ajutise töörühma töö tulemusena ning meie arutelude tulemusena Euroopa ettevõtetega oleme välja selgitanud vajakajäämised. olen nõus sellega, mida te ütlesite vajakajäämiste kohta. see on ka, sarnastele järeldustele jõudsime ka meie ning nende järelduste alusel on komisjon teinud kolmteist konkreetset soovitust ning need on seotud läbipaistvuse eh, kohaldamise ning eh, kohaldamisega riiklike julgeoleku ette eh, eesmärkidega. Need aitaksid paremini töötada safe harbor'il. nüüd on kolmteist nõudmist on Ameerika valitsuse laual ja see on ähm, ülesannete nimekiri ning ameeriklaste ülesanne on olnud aru saada, kui tõsiste muredega on tegemist. ma arvan, et tänane arutelu selles kojas aitab meil sammukese edasi liikuda. E, tuleks äh, välja töötada lahendused kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus, see on komisjonipoolne ettepanek hiljem komisjoni vol, volinike kolleegium on see, kes eh, otsustab, kas eh, need meetmed eh, rakendatakse või mitte ja millised otsused tuleks langetada, kuid ma kindlasti pöördun komisjoni presidendi ja kolleegide poole ja edastan neile ülevaate sellest, milline arutelu siin täna toimus. suur tänu, proua volinik ning nüüd saab kokkuvõtteks sõnavõtuks sõna minister Kurkulas president, parlamendiliikmed, ainuke võimalus, kuidas käsitleda seda olulist arutelu, on jätkates dialoogi Ameerika Ühendriikidega. see äh, vastutus langeb komisjonile ning ma kutsun komisjon üles ja lubada komisjon, anda komisjonile piisavalt aega ning usaldust ta seda teha saaks. Äh, nagu ka parlament, nii ka nõukogu jälgib komisjoni tegevust tähelepanelikult. väga paljud mured, mis on täna äh, äh, tõstatatud parlamendis, on äh, väga õigustatud, kuid me peame Ameerika Ühendriikide valitsusele, komisjonile andma piisavalt aega nende küsimustega tegelemiseks. viima-, mõne kuu jooksul on Ehm, eh, eh, president Obama poolt eh, üles pandud töörühm koostanud omapoolse raporti ning teie parlament hääletab libe komisjoni uurimiskomisjoni raportit. me peame nüüd piisavalt aega andma, piisavalt adekvaatsete tegevuste väljatöötamiseks, et probleemidele lahendust leida. suur tänu teile, härra minister, ütleb president ning arutelu on lõppenud me lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Nõukogu ja Komisjoni avaldused Euroopa Liidu kodakondsuse müügi kohta. Once again I'd like, I'd like to Mr, Mr Kurkula. ja annan veel kord sõna minister Kurkulasele